alustame siis selgitustega. kõigepealt Grosstedt raport. härra Rooda, palun. härra Rooda. Yeah, sorry, sorry, chair, I am here. härra Rooda on kohal. ved patientdirektivet lavede et historisk kompromiss. jah, me jõudsime ajaloolisele kompromissile. tegemist on kõige ajaloolisema kokkuleppega, mida mina parlamendis üldse näinud olen. tegemist on ajaloolise kompromissiga, mida toetavad mõlemad pooled, mis olid liiga kaua üksteisest eraldatud, nimelt parlament ja nõukogu ja tänu raskele tööle oli meil võimalik vastu võtta kompromiss, mis toetab patsientide huvisid, et kaoksid pikad ootejärjekorrad ja et meil on tagatud tasakaal. selleks, et liikmesriigid saaksid nii meditsiinilise kui ka majandusliku kontrolli protsesside üle. tegemist on suurepärase kokkuleppega patsientide huvides ja me võime kõikidele õnne soovida, eriti aga läbirääkijatele ning Euroopa rahvale tuleb ka õnne soovida selle suurepärase hääletustulemuse puhul. Some... suur tänu ja palun vaikust saalis. lahkujatel palun lahkuda vaikselt. Is... järgmine. härra Mastalla signor presidente sino ad oggi troppe sono state le. proua president praegusena praeguseni on olnud väga palju ebakindlust kuidas patsiendid oma raviteenust saavad ja kuidas piiriüleselt tervishoius äh, rahade liikumine toimub. täna saavad sellest otsusest kasu kõik patsiendid Euroopas sest äh, teatud äh, tervishoiuteenuste ja teatud patsientide puhul on nüüd võimalik äh, hea kvaliteediga raviteenust tagada. meil on vaja rohkem informatsiooni ja rohkem selgust, millised on need sätted, mida rakendatakse erinevates liikmesriikides ja kuidas erinevad liikmesriigid patsiendi raviteenustest aru saavad. täna ei ole see olukord mitte rahuldav ja seetõttu on äh, tänane hetk hea Euroopa patsientidele vaadata üle teenus oma õiguste ja oma vajaduste baasil ja mitte majandusvõimaluste baasil. aitäh, härra Rodriguez, palun. suur aitäh. Hispaania sotsialistide delegatsioon hääletas selle dokumendi poolt aga ma tahtsin selgitada, murettekitav on see, et selles direktiivis äh, organi siirdamist äh, ja, ja organi siirdumise küsimus on välja jäetud, ma arvan, et hea õigustekst, tekst, mille vastu võtsime, on tõepoolest täna vastu võetud, meil on ka organi siirdamiste mm, seadusandlus olemas ja me toetasime ka seda, aga me peame olema selles osas äh, väga ettevaatlikud, sellepärast et hea töö on ära tehtud, äh, siirdamisorganisatsioonid äh, Hispaanias on selle nimel tööd teinud ja me päästame kakskümmend tuhat inimelu aastas selle läbi. seetõttu me peame olema kindlameelsed selles valdkonnas. suur aitäh, härra Messerschmidt! suur tänu! jah, jällegi räägime küsimusest, äh, mida ei saa otsustada mitte valijad, vaid äh, Euroopa Kohus avaldati survet äh, liikmesriikidele selleks, et oleks võimalik seda direktiivi vastu võtta. jah, otse loomulikult tuleb meil kodanike valikuvõimalusi parandada, eriti mis puudutab raviteenuseid, kuid selle direktiivi puhul probleemid on suuremad kui eelised. liikmesriiki, ühele liikmesriigile võib avaldada nii suurt survet, et ootejärjekorrad muutuvad uskumatult pikaks jah, võib-olla tõesti alguses hakatakse midagi ette võtma, aga kui näiteks arstid Taanimaalt, kust mina olen pärit, või Saksamaalt või Hollandist kas äh, lähevad minema või siis neid tuuakse juurde, siis tegelikult kodanikud jäävad kogu selles protsessis äh, kõige viimaseks, kellele tähelepanu pööratakse, isegi siis, kui nad on kandnud, äh, maksnud Äh, sotsiaalmakse, nii et äh, need suured probleemid varjutavad kõik eelised. suur tänu, härra Higins! Um, suur tänu, härra äh, Messerschmittil on õigus, et tõepoolest see oli ka asi, millest Euroopa Kohus rääkis ja ma tahaksin äh, öelda proua Kostetele, et ta on valmistanud ette suurepärase raporti. ma olen kindel, et patsiendid kindlasti saavad kasu sellest, kui meil neile esitatakse täielik informatsioon, kui nad saavad tervishoiuteenuseid välismaal. patsiendid, kellel on haruldased haigused, saavad kindlasti kasu piiriülesest ekspertiisist ja diagnoosist, eeldusel, et ravi, et selles liikmesriigis kättesaadav ei ole. direktiiv äh, pakub patsiendile võimalusi äh, mis vastab nende Äh, vajadustele, mitte soovidele ja mis ei ole tehtud hädaolukorras. ma usun, et see võimaldab ka koostööd liikmesriikide vahel. ma tervitan asjaolu, et see keelab täiesti sellise asja, mida võiks kuritarvitada, see puudutab meditsiiniturismi. minu jaoks on tegemist uue sammuga õiges suunas ja see tugevdab koostööd liikmesriikide vahel ning äh, toob kaasa suuremat äh, äh, sidusust Euroopa Liidus. suur tänu! ja proua Le Grip? Euh, ma soovisin ka hääletada äh, kolleeg Francois kolleegi Grosteti raporti poolt, mis puudutab äh, patsiendi õiguste kohaldamist. Äh, mul on hea meel, et selle teksti äh, koostamine, äh, koostamisest on abi kodanikele Euroopas. Lõpuks ometi on meil õiguslik kindlus, Euroopa Parlament on ära teinud suure töö, see tekst võimaldab lihtsustada, selgemaks muuta ja kodifitseerida tingimusi, mille alusel Euroopa kodanikud saavad tervishoiuteenuseid mõnes teises liikmesriigis kui oma koduriik. see puudutab nii Eh, tervishoiuteenustele ligipääsu kui eh, nende hüvitamist. Eh, patsiendid saavad lõpuks ometi juurdepääsu ravile, mis vastab nende vajadustele. ma tahaksin rõhutada, et see direktiiv tõesti läheb kodanike suunas, annab Euroopa kodanikele uusi õigusi ja selles mõttes on see otsustav samm, vajalik samm kodanike liikumisvabaduse suurendamiseks Euroopa Liidus. aitäh, härra Piilen, palun!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 mis tagab patsientide õigused. Poola jaoks tähendab ravivõimaluse andmine välismaal võrdsed võimalused kõikidele patsientidele, meil on raskete operatsioonide puhul väga pikad ootenimekirjad ja mõningad patsiendid ei jõua ära oodata oma järjekorda, samas paljudel juhtudel on aeg väga olulise faktoriga. väga hea on ka, et patsientidel on õigus otsustada, kus nad tahaksid Ehm, meditsiiniteenust tarbida, operatsioonile minna ning et ehm, kulud hüvitatakse. välismaal ravivõimaluse andmine aitab väljendada ja lõpule viia siseturu väljakujundamine tervishoiuteenuste osas, mis kindlasti aitab tervishoiuteenuste taset tõsta palun pidage kinni kõneajast, kuna me oleme juba ajast üle jäänud. Äh, proua Mäkinas. aitäh, proua president, lubage öelda, et ma tervitan äh, seda tervishoiudirektiivi, aga ma olen natukene ettevaatlik, sest äh, mm, kurat peitub üksikasjadest, väga oluline on mõista seda, et käesolev direktiiv, just veel neliteist kuud, selle aja jooksul on patsiendil võimalus ületada piire selleks, et tarbida tervishoiuteenuseid Mm, teistes liikmesriikides ja saada hüvitist ähm, teenuste tarbimise eest, nii et äh, ka tänasel päeval on selliseid kodanikke, kes äh, kasutavad piiriülest äh, tervishoiuteenuste saamise võimalust ja see on väga oluline. mis puudutab ähm, selle keeruka direktiivi üksikasju, siis ma olen väga palju aega kulutanud selleks, et kirjutada vastus ja see on üles pandud ka internetis minu kodulehel ja kui ma ei ole seal e-, esitanud õigeid küsimusi, siis äh, andke mulle teada, andke mulle äh, infot äh, selleks, et ääretult oluline on tagada hea tervishoiuteenus kõigile. aitäh, härra Kalinovski! suur tänu! suur tänu, proua president! Euroopa inimesed muutuvad järjest mobiilsemaks, me töötame, me ehm, reisime, me isegi kasutame raviteenuseid väljaspool oma mm, koduriigi piire, inimestel peab olema selline õigus. loomulikult on vaja rakendada õigeid instrumente selleks, et vältida meditsiiniturismi, aga samal ajal peab nendel patsientidel, kellel on tõepoolest vaja saada ravi välismaal, seda ka saada. eriti puudutab see neid haigusi, mida eh, mida eh, ravitakse eh, spetsiifilistes konkreetsetes keskustes, need haigused, mis on harvad. liikmesriikide eh, tervishoiusüsteem jääb liikmesriikide pädevusse ja see direktiiv just nimelt seda kõike arvestabki. järgmine kõneleja tõepoolest oli õige aeg luua uus Euroopa süsteem, mis võimaldab kasutada meditsiiniteenuseid piiriüleselt. hea, et meil on äh, selline direktiiv, mis äh, ei ole et me ei ole selle pannud, seda pannud äh, teenuste direktiivi, me tuvastasime ettevalmistuse ajal, et on väga palju mm, puudujääke teenuste direktiiviga seoses, mis puudutab patsientide õigusi, siis äh, see tekst näitab, et äh, liikmesriigid on nüüd kohustatud äh, selleks, et neil ei tohi olla liikmesriigi tasandil pikki ootejärjekordi, me teame, et paljudel liikmesriikidel võiks olla probleeme kulude, kulude piiramisega kui sellist direktiivi ei oleks ja see oleks võinud äh, lõppeda ka sellega, et et äh, arvestatakse esmajoones rahaliste vahendite olemasolu, mitte inimese tervist. me peame tagama selle, et inimesed saaksid äh, tervishoiuteenuseid võimalikult kodu lähedal, aga oluline on ka see, et kodanikud võivad ka piiriüleselt ähm, tervishoiuteenuseid saada. proua Haaken aitäh, president, mul, minul on väga hea meel, et me jõudsime täna kokkuleppele ja et patsientid saavad proportsionaalselt ja võrdselt juurdepääsu piiriülestele raviteenustele, nii nagu paljud eelkõnelejad juba ütlesid. Mm, läks väga kaua aega, enne kui see eelnõu meie ette jõudis, kuna kas või meie enda riigi kodanik on esitanud vaidlusi selles osas, nüüd on meie kohustus tagada, et kodanike õigusi, et kodanike õigused oleksid tagatud, see on ju parlamendi töö. on veel mõned ähm, probleemid, mis tuleb ära lahendada, näiteks liikmesriikide vahel retseptide vastastikune tunnustamine on üks nendest küsimustest, see ei puuduta mitte ainult tervishoiuteenuseid, vaid ka järelravi. niisiis ähm, on veel äh, lahtisi küsimusi, mis tuleb ära lahendada praeguse finantskriisi käigus paljud eh, kodanikud on küsinud, eh, kas Euroopa Liit toimib korralikult, kas ta eh, toimib kodaniku huvides. käesolev direktiiv näitab, et, et vähemalt mõnes osas see tõesti toimib, seda me saame kodanikele näidata. härra Päten, mina hääletasin patsiendi õiguste kohaldamise piiriüleses tervishoius selle poolt. praegusel hetkel äh, Eh, kasutatakse meie tervishoiukindlustust eh, eh, Inglismaal tõesti juba rahvusvaheliselt ja selle peale kulub miljoneid, miljardid naelad ja see tegelikult kurnab väga tervishoiu, tervishoidu minu valimisringkonnas Londonis ja nüüd läheb asi hullemaks. see tähendab, et tegelikult eh, on eh, võimalik, eh, et tegelikult peaks olema võimalik saada ka tagantjärele liikmesriikidest raha patsientide ja kodanike ravi eest, kuid tegelikult see jääb ainult hüpoteetiliseks võimaluseks. kui me räägime tervishoiust, siis ainukene rahastamisvõimalus on ikkagi tervishoiukindlustuse, tervisekindlustuse kaudu, see on ainus õige süsteem ja niisugune süsteem peaks olema terves Euroopas. nüüd järgmisena härra Takula. pidän erittäin hyvänä, et tämä historiallinen kom-. lugupeetud proua president, minu meelest on see väga oluline etapp, et meil on õnnestunud sõlmida selline kompromiss parlamendi ja nõukogu vahel, et me saame nüüd tegutsema hakata piiriüleselt. me näeme, et paljudes liikmesriikides on võimalik ka ootejärjekordi lühendada, oluline on see, et me tagaks selle, et patsientide huvid ja nende õigused oleksid tagatud. aga me peame loomulikult äh, peamiseks prioriteediks tõstma turvalisuse. me peame tagama selle, et äh, et kõigis liikmesriikides oleks see standardid tagatud äh, mm, liikmesriigi tasandil. ma olen väga rahul sellega, et äh, proua Grosteti raport vastu võeti ja ma loodan, et äh, see tõstab elustandardit ja turvalisusstandardit Euroopa tasandil ja et liikmesriigid ja et patsiendid võimalikult kiiresti tervenevad, aitäh! ma arvan, et on oluline, et me liikmesriikide äh, maksusüsteeme ei, ei üksteise vastu välja ei mängiks ja eriti tiinust, teenuste puhul on see väga oluline, siin on vaja võrdset kohtlemist, meil on Ungari puhul negatiivne näide, kus äh, kriisi ajal maksustamiseks kasutati äh, tagasiulatuvat jõudu, see see puudutab mm, kindlustust, aga ka energeetikat. ma loodan, et äh, seda ei kasutata tulevikus tervishoiuteenuste puhul. ma palun, äh, et härra Orban vaataks äh, selle regulatsiooni uuesti läbi, sest see on vastuolus võib-olla põhiseaduse, ühtse turu põhimõtetega. Uh, suur tänu, proua president, kõike, kõike head uut aastat teile ma tean, et äh, siin on muidugi erandid, aga põhimõtteliselt me usume kõik ähm, ühise turu toimimisse, aga minu valijad äh, kirjutavad mulle, et nemad ei saa koha peal äh, korralikku teenindust, et nad tahavad minna teise liikmesriiki, et saada paremat tervishoiuteenustust ja Nad on ebakindlad selles osas, nüüd on nendel õiguskindlus olemas, sellepärast ma toetan piiriolu piiriülest tervishoiuteenust ja ma loodan tõepoolest, et inimesed kasutavad ära oma õiguse selle direktiivi piires. ja siis nad saavad ka aru, millised võivad olla tervishoiusüsteemid teistes riikides, võib-olla see avaldab survet nende oma süsteemile selle parandamiseks tõepoolest peab olema niisugune menetlus paika pandud, mille alusel saab äh, raha tagasi nõuda, kui tervishoiuteenust pakutakse äh, väljaspool oma riiki ja kui selline süsteem on paigas, siis hakkab asi toimuma, toimima. suur tänu ja nüüd me siis hakkame käsitlema vabatahtlikuid partnerluslepinguid äh, Flekti raames. Uktor on härra Higins, eh, proua president, mina eh, hääletasin eh, Euroopa Liidu Kameruni vahelise metsaõigusnormide alase lepingu poolt. on äärmiselt oluline, et troopilised metsad jääksid alles selleks, et tagada tasakaalu meie ökosüsteemides. see on oluline ka metsas elavate põliselanike kaitseks, nende nende eh, keskkonda hävitatakse, seda teevad suured eh, ettevõtted ja väga palju eh, nende elustiilist sõltub sellest, kuidas nad saavad elada. oli muudatusettepanek, mis öeldi, et metsa õigus ja, ja, ja, ja, ja metsa kaitse peaks olema avalikus sektoris, et inimesed, kes elavad metsas, saaksid selles oma sõna kaasa öelda. aitäh, nüüd Martini raport eest ja härra Messerschmidt saab kõigepealt sõna. vabakaubandus on ainus tee heaoluni. me näeme, et seda ka Euroopa Liidu turgudel ja me näeme, ja see, see on õige ka äh, arenevate riikide puhul, see on äh, hea arengu algatus, mida me saame läbi viia. kui me näeme, kuidas äh, selles vallas käitutakse, kui palju on erinevaid lepinguid ja strateegilisi partnerlusi, siis me näeme, et järjest kiiremini läheb kõik selle suunas, et meil on üks suur läbi, vabakaubandusleping Põhja-Ameerikaga, meil on vabakaubandusleping Mercosuriga, aga kas, aga muude lepingute osas me oleme veidi äh, halvatud äh, meil on äh, vabakaubandusleping Paapua Uus-Guineaga, äh, aga me oleme väga kaua aastaid pidanud äh, läbirääkimisi ja me ei ole jõudnud eriti kaugemale. Kuidas on lugu teistega ja kõigi Euroopa töötajate jaoks on tegemist suure pettumusega? aitäh, härra Kamal, palju tänu, proua president, on tõsi, et kõige rikkamad ühiskonnad on ka kõige va-, vabamad ja kõige vabamad ühiskonnad on kõige rikkamad. ja siin tuleb äh, tunnustada ka vabakaubanduse rolli. kahjuks, rääkides rahvusvahelistest mitmepoolsetest läbirääkimistest äh, WTO äh, Doha arenguvoorust, siis see on seiskunud. Euroopa Liit on läinud seda teed, mida on võtnud ähm, mina, USA ja teised ähm, lääneriigud, sõlmides kahepoolseid lepinguid Ehm, see tähendab seda, et, et vaesemad riigid peavad elama ajutise, ajutiste tingimuste lepingute raames. Ehm, samas, miks tarbijatel vaesemates riikides ei ole samasugust valikut kui meil läänes, üks võimalus neid aidata on tagada rohkem vabakaubandust, suuremat valikut härra Teeva, palun. Your microphone is oh. oh. Yeah, now it's okay. Thank you. For a long time aitäh, e, pikka aega on e, Vaikse ookeani piirkond e, olnud teatud sidemestes Euroopa Liiduga mm, toetuse saamise raames Fidži ja Paabu Uus-Guinea algatused on loonud aluse selleks, et majanduspartnerluslepingut sõlmida, eh, mis annab oma panuse kogu piirkonnale ja võimaluse neil ka omavahel koostööd teha. üks hea asi, mis on lepingutest senini tekkinud, on see, et kallanduse päritolureeglid lõpuks ometi võimaldavad Vaikse ookeani piirkonna riikide elanikel anda lisandväärtust juurde oma kalandusele. on konkreetseid riike, kes impordivad kala samas kus nende enda meri on kala täis. nüüd on saavutatud see, et neil on võimalus ka seda kala, mida nad püüavad töödelda ja sellega lisandväärtust juurde anda kalale ja seda eksportida Euroopa Liitu. vot see on see viis, kuidas me võiksime Euroopas edasi minna, see on hea näide selle kohta, et vaesus vastu võidelda. aitäh, läheme nüüd äh, rahvusvahelise lapsendamise juurde Euroopa Liidus, kõigepealt saab sõna proua Mateera presidente oggi ho espresso il mio voto a favore dell'in- proua president, täna hääletasin ma selle äh, suulise küsimuse poolt, mis puudutas rahvusvahelist lapen-, lapsendamist Euroopa Liidus. rahvusvaheline lapsendamine on sobiv vahend saavutamaks seda, et need lapsed saavad äh, pideva, püsiva perekonna ähm, koostöö pädevate asutuste vahel liikmesriikides rahvusvaheliste lapsendamiste puhul on oluline selleks, et tagada et lapsendamine toimub lapse huvidest lähtuvalt, et peetakse kinni lapse hu-, hu-, õigustest ja et, et tegemist ei ole lastega kaubitsemisega. tagada tuleb ka see, et lihtsustataks la-, rahvusvahelise lapsendamise menetlust, sest tihti on äh, lapsendamine liiga mm, bürokraatlik ja see ei Äh, innusta vanemaid äh, lapsi lapsendama. Rumeenia on ainus riik, kes on keelanud äh, rahvusvahelise lapsendamine, lapsendamise, seal on seitsekümmend tuhat vaeslast, kellest nelikümmend ähm, elavad lastekodudes ja kolmkümmend tuhat muudes asutustes. Euroopa Liit peaks tagama selle, et neid lapsi on võimalik paigutada perekondadesse rahvusvahelise lapsendamise kaudu. ja kui proua Tšeskova, palun. suur tänu. kahjuks ei saanud ma olla esmaspäevasel arutelul kohal, sellepärast et eh, ma pidin oma lastega koos olema ja sellepärast ma eh, kasutaksin praegust juhust selleks, et toetada täielikult seda resolutsiooni ning ma loodan, et need järgnevad sammud viivad selleni, et bürokraatiat vähendatakse rahvusvaheliste lapsendamiste puhul et paraneb ka jälgimine, seiresüsteem, mis juhtub pärast lapsendamist. suur tänu nüüd proua Mäkkines. proua president, mulle tundub, et paljud selle parlamendi liikmed ei tea võib-olla eh, väga eh, vastikutest sõnadest, mis eh, seotuvad selle lapsendamisega. minu arvates asi ei ole tervitatav, kui me tõepoolest tahame kaitsta laitse õig-, laste õigusi, kui laste õigused on keskmed ja tõepoolest resolutsioon seda ka arvestab, siis me arvestame kõikide laste huve, olenemata sellest, millisest liikmesriigist nad on sündinud ja minu arvates ei ole õige siin tuua välja eh, mingit üksikut liikmesriiki, vaid me peame tunnistama seda, et on kõik, et on, et ei ole ühtegi riiki, kus ei oleks maha jäetud lapsi, et eh, selline tuumikperekond enam ei eksisteeri, laste eest on vaja hoolitseda teistmoodi me peame muidugi vaatama bürokraatiat, aga ärgem järelevalvet lõdvendagem. ja ma ütleksin lõpuks nii, et need, kes adopteerivad lapsi ja teevad seda edukalt, eh, siis eh, nad teevad seda rangelt reegleid järgides. Eh, proua Ronsulli, palun. Vale president, mina mõtlen tuhandetele paaridele, kes, kellel praegu on raskusi selleks, et äh, nad saaksid lapsi lapsendada. lapsendamine on väga suur väärtus äh, ja laps äh, saab endale perekonna, sest nendel lastel ei ole oma vanemaid Neil lastel on samuti õigus elada perekonnas, neile tuleb pakkuda uus elu, me peame orbe aitama, me pea, peame tagama selle, et nad saaksid äh, õiguse õnnelikule tulevikule ja selle otsusega saadame välja sõnumi, et vaja on arendada ühenduse poliitikaid, et äh, perekonna, perekondadel oleks võimalik rasketest olukordadest välja tulla bürokraatia ja aastatepikkused menetlused ei tohi viia selleni, et äh, see unistus lastele head tulevikku pagada, tagada nurjub. aitäh, proua Jones! aitäh, proua president, tervitan resolutsiooni eelnõud, mille osas toimus täna hääletus, ma tean päris palju inimesi oma valijate hulgas, kes äh, praegu on tegemas läbi seda menetlust või on seda teinud läbi ja väga hea on vaadata õnnelikke nägusid, nii vanemate kui laste õnnelikke nägusid siis, kui see menetlus on selja taha jäänud. paljudel juhtudel menetlus võtab aastaid ja on öeldud, et bürokraatia on liiga suur. on õige, et meie parlamendis arutame võimalusi, kuidas oleks võimalik bürokraatiat vähendada, menetlusi tõhustada. siiski kõige rohkem tuleb arvestada laste vajadustega paljud neist elavad äh, puuduses ja kõige olulisem on kaitsta lapsi, kes on kõige haavatavamad. tihtipeale siiski me näeme seda, et potentsiaalsed armastavad vanemad peavad äh, läbima nii keeruka menetluse, et äh, nad lõpuks loobuvad. aitäh, proua Muskatiini! presidente in Euroopa da molti proua presi-, proua president, kui kaua me oleme Euroopas rääkinud rahvusvahelisest lapsendamisest ja nüüd lõpuks siis on meil täna olemas resolutsioon, millega püütakse anda inimestele lootust selles järjest keerulisemaks muutumas, muutuvas protsessis ning äh, uudes liikmesriikides selle asemel, et rahvusvahelist lapsendamist soodustada, on asi muudetud järjest keerulisemaks lastel lihtsalt ei ole juurdepääsu nendele lastele, kellele nad võiksid pakkuda perekonda. ühest küljest mm, on järjest rohkem bürokraatiat, mis kaasneb laste lapsendamisega, aga teises osas on jälle last, kasvanud laste prostitutsioon ja organite eh, siirdamisega ja organitega kauplemine ja sellepärast ma ehm, toetan seda eh, resolutsiooni, et rahvusvaheline lapsendamine muutuks kiiremaks, et tõepoolest meil lõpuks oleks Euroopa eh, lapsendamispoliitika, et aidata neid, kes seda vajavad Thank you, madam president and from your fan club in this corner may I proua Gröling, eh, palun. ja palju tänu, proua president, palju tänu ka sellest, et te nii tõhusalt eh, täna juhatate meie istungjärku. tegemist on väga olulise teemaga, rahvusvaheline lapsendamine on oluline teema ja väga oluline on, et me siin asju õigesti teeksime, seetõttu ma väga tervitan resolutsiooni, mis ütleb, nii nagu paljud teisedki resolutsioonid, mida me oleme siin kojas vastu võtnud, väga Mm, tarku ja hästi läbimõeldud sõnu. mina tahaksin siinkohal öelda, ma olen tegelikult äh, väga palju õppinud äh, oma valijatelt, äh, vali-, et küsimus ei ole mitte ainult selles, et, et me mm, moodustame jälle ühe resolutsiooni, et, et me oleme selline ainus tuluke pimeduses. Mm. me töötame selleks, et, et tõesti inimesed ähm, saaksid seda, mida nad väärivad ja vajavad, et me tõepoolest selle resolutsiooniga nüüd ellu rakendaksime, sest kui me seda ei tee, siis me leiutame uuesti jalgratast Euroopa jaoks ja muudame olukorra veelgi raskemaks. aitäh, härra Takula, palun! arvoisa puhemies, myös osalta aitäh, proua president ka mina sooviks äh, seda teksti toetada. ma olen äh, ise näinud pealt mõningaid äh, juhtumeid. ma tean, et meil on väga palju bürokraatiat, me võiksime selle bürokraatia kaot-, ära kaotada ja menetlusi kiirendada. me võiksime hoolitseda ka läbipaistvuse eest, kõige olulisem on see, et me alati tegutseksime nii, et see oleks eetiliselt korrektne ja et see ei oleks, ei õhutaks inimkaubandust. kõige olulisem on tagada, et laps ei oleks mingi vahend millegi jaoks, vaid et lapsed saaksid tõesti armastava perekonna lapsendamise kaudu ja et neid uues perekonnas oluliste isikutena koheldaks õige on see, et lapsel on õigus emale ja isale ja me peame seda silmas pidama alati ei ole see nii lihtne, me teame, et äh, on kultuurilisi erinevusi, mis kajastuvad ka meie DNA-s, aga kõige olulisem on lapse jaoks äh, korralik äh, perekond saada, et ta saaks hästi areneda. aitäh, liigume edasi stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu juurde Euroopa Liidu ja Serbia vahel ning kõigepealt saab sõna härra Messerschmidt. aitäh Serbia on väga palju pidanud kannatama ajaloo jooksul ja kõigepealt äh, türklased, venel-, äh, sakslased, siis venelased ja nüüd on äh, lõpuks ometi võimalus muuta seda äh, ajalugu, neid äh, halbu aegu ümber pöörata ja õnneliku tuleviku poole suunduda. kui me nägime, mida tegi NATO, mida tegi Euroopa Liit teistes Balkani riikides, kuidas on osaletud sõdades, nüüd Mm, tuleks äh, näha seda, et Euroopa Liit ja NATO ei ole just äh, kõige usaldusväärsemad partnerid, aga me tuleks äh, käituda mõistlikult ja tuleks tu-, vaadata tulevikku ja jätta minevik selja taha. härra Mikolasek, palun. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi európskymi aitäh, proua president, stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Euroopa Liidu ja Serbia vahel loob aluse tihedate suhete sisseseadmiseks, võttes aluseks vastastikused huvid ja vastastikuse põhimõte ning annab omapoolse panuse selleks, et äh, tagada stabiilsus nii Serbias kui kogu piirkonnas. see annab unikaalse võimaluse kogu piirkonnale äh, kaasajastada oma majandust, saavutada stabiilsust, ma usun, et Serbia peab jätkama demokraatia parandamist, õigusriigi põhimõtete ellurakendamist, reformima oma kohtusüsteemi ning avalikku haldust, selleks et rakendada õigluse põhimõtet ning parandada ka kogu õigusmõistmissüsteemi. aluspõhimõtted ehm, Serbia integreerimiseks Euroopa Liitu Liitu on seotud inimõiguste küsimuste, inimõiguste rikkumise küsimustega ja ka ICTI tribunaliga koostöö tegemise küsimus. aitäh, härra Kalinovski, palun. härra Kalinovski. tegelikult ma tahaksin rääkida järgmise raporti suhtes, härra presi-, proua president. kas tõesti nii? mina tahaksin rääkida Mattiase raportist. väga hea, me võtsime selle arvesse ja nüüd härra Hännak, tänak. E, suur tänu, e, ma e, tänan, et ka tõlgid on nii kannatlikud, meie sessioon on väga pikk. kui nüüd meil on valik demokraatia ja muude asjade vahel, siis alati Euroopa Liit valib riigi ülese ja mitte kunagi ei ole ta seda teinud rohkem kui äh, äh, Lääne-Balkanil. me oleme vahele seganud äh, äh, äh Makedooniasse, äh, Serbiasse, äh, Bosnia-Hertsegoviinas ja nii edasi. väga raske on ellu viia toimivat demokraatiat, kui inimesed ei tunne, et neid mitte midagi ei seo. on vaja inimesi, kes saavad aru, et nendel on mingisugune ühine identiteet. selleks, et demokraatia toimuks, on mul vaja teemust. ja me peame ütlema, et see teemust võib tähendada ka sõna meie, asi ei ole loomulikult lihtne. aga eh, kui eh, me räägime demosest ja eh, eh, demokraatiast, siis eh, on ühendus, muidu me ainult ajame taga rahvuslikke huve. härra, härra Davis räägib ilma mikrofoni. Yes, I do, yes. Uh, this is very good news indeed mul on teile häid uudiseid, proua president, õigemini see on väga hea uudis, kui me mõtleme, mis on toimunud Serbias, kui palju raskusi neil on olnud rahvusvahelise õigusega, õigusriigi põhimõtetega, siiski mõeldes, kuhu on viimase kahekümne aasta jooksul Serbia jõudnud, Äh, tänaseks, siis äh, tasub äh, tõepoolest avaldada tunnustust Serbiale nende sammude eest, mida nad on astunud, muutmaks Serbia riigiks, mis rajaneb õigusriigi põhimõtetel. siin on Kosovo küsimus, muidugi õigusriigi põhimõtted on ääretult oluline, loomulikult koostöö tegemine rahvusvahelise Haagi tribunaliga, jälle õigusriigi põhimõtted on kõige olulised Äh, siin tuleb äh, kasutusele võtta rahvusvahelised parimad äh, tavad, nii et oodatakse kõrget kvaliteeti kõikides nendes küsimustes ning ka Kopenhaageni kriteeriumid tuleb täita. Need on kõik need erinevad aspektid, mille osas see riik, millel on selja taga väga raske sõda, on siiski suutnud Eh, niimoodi ellu rakendada, et ta on heaks partneriks teistele riikidele, sealhulgas Euroopa Liidule, seega avaldan Serbiale tunnustust. aitäh, nüüd lähme Katsini raporti juurde ja härra Piilan saab sõna. mam jeszcze oświadczenie w sprawie Serbii, jeżeli mogę. Głosowane dzisiaj porozumienie jah, ka minu sõnavõtt tegelikult puudutab Serbia küsimust. Euroopa Liidu ja Serbia vaheline stabiliseerimise ja assotsiatsiooni leping on teetähis selle riigi teel liitumaks Euroopa Liiduga. leping avab ähm, võimaluse Serbiale liituda Euroopa Liiduga. ma tervitan seda ja kutsun üles liikmesriike ratifitseerima see leping nii kiiresti kui võimalik. Serbia integreerime Euroopa Liitu tähendab seda, et koostööd tuleb Serbial teha loomulikult äh, Haagi rahvusvahelise tribuniga, ICTiga ning äh, pidada dialoogi ka Kosovoga. samuti äh, tuleb Serbial võidelda romide vähemuse diskrimineerimise vastu. samas mul on väga hea meel, kuivõrd tugevat toetust on leidnud demokraatia ja inimõigused selles riigis, sealhulgas ka sotsiaalne ning majanduslik edu on olnud silmapaistev presidente, vot-. Mattiase raport ja kõigepealt härra Mastella. proua president, ma olen arvamusel, et et need raportid Alžeimeri tõve ja dementsuse muude vormide puhul on edusammuks, ma ütlen seda, äh, kuna mul on Äh, kogemusi, minu isa oli Alžeimeri äh, haige ja ma loodan, et äh, see ei taba mind. me tahame vältida inimeste erinevat kohtlemist, me tahame luua tõelise euroopaliku ruumi, ei tohi olla erinevusi juurdepääsus ravile, tuleb edendada varast äh, Äh, tuvastamist, vaja on levitada teavet selle haiguse kohta, vaja on äh, rohkem teha teadustööd, liikmesriigid peavad olema solidaarsed, peavad jagama häid praktikaid, äh, nii selles raportis nõuame paremat koordineerimist liikmesriikide vahel, et meie vastused saaksid olla solida-, solidaarsed, et meie Alžeimeri ja tõve ja muude dementsuse vormide all kannatavad inimesed saaksid paremat ravi, Euroopa strateegia võib toimida üksnes siis, saab toimida üksnes siis, kui riigid kes-, kes, oma plaane prioriteetideks kuulutavad. aitäh, härra Kelly, palun! mina hääletasin selle raporti poolt ja mul on väga hea meel, et äh, see läks ka läbi pean äh, mainima, et äh, osalesin kõikidel aruteludel, äh, debatil, aga ma, ma ei saanud võimalust sõna saada ja seetõttu kasutan nüüdset hetke, et öelda mõned sõnad juurde. kõige tähtsam on see, et me finantseeriksime teadusuuringuid selleks, et leida nende haiguste põhjused, millist rolli mängivad erinevad tegurid, nagu näiteks geneetika, selle tõve väljakujunemisel miks äh, põevad äh, seda haigust äh, rohkem naised kui mehed, need kõik on olulised küsimused ja me peame leidma vastuse nendele küsimustele ja seda ei ole võimalik teha ilma teadusuuringuteta. ja kindlasti tuleb töötada ka selles suunas, et leida äh, ravi sellele tõvele. aitäh, härra Kalinovski, palun! suur tänu, president! Alzheimeri tõbi on üks nendest haigustest, mille osas meil puudub ravi. ja kuna meie elanikkond vaneneb, vananeb, siis järjest rohkem inimesi võivad jäävad haige, võivad jääda haigeks. tuleviku jaoks on sellel hirmsad tagajärjed. dementsus ei mõjuta mitte ainult neid, kes on ise haiged, vaid neid inimesi, kes neid ümbritsevad, neid, kes nende eest hoolitsevad. see raport näitab, kus on probleemid ning eh, siin eh, tehakse ka katse parandada eh, tervishoiuteenuseid. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad luua plaane, kuidas aidata neid perekondi, kes, kus on inimesed, kes kannatavad selle tõve all, et tõepoolest väheneks nende inimeste arv, keda see puudutab tulevikus. ning nüüd me läheme edasi astma inhalaatorite juurde, esimesena võtab sõna härra Higins Actually... suur tänu. tegelikult tahtsin ma rääkida Alžeimeri kohta, kas ma võin seda teha? tänu. E, selle raporti puhul meeldib mulle see, et siin tegeldakse väga mitmekülgselt e, väga tõsise teemaga siin räägitakse e, vältimisest, e, e, diagnoosi panemisest, ravist. inimesed kardavad haigusi. inimesed kardavad kõigepealt vähki ja Alžeimerit. aga vaja on panna paika, mis tegelikult põhjustavad neid haigusi ja siis, kuidas on võimalik neid ravida. ja kui tuhande üheksasaja kuuendal aastal juba eh, avastati niisugune dementsuse vorm nagu Alžeimeri tõvi, siis me tegelikult ei tea, mis seda põhjustab, me ikkagi eh, töötame vaakumis ja see raport on tegelikult väga hea, et ta eh, näitab meile, mida on vaja teha selleks, et seda haigust diagnoosida, kuidas seda vältida ja mm, mida siis teha, kui haigus on käes nii et, et teie ei tahtnud, härra Higins, rääkida astmainhalaatoritelt, väga hea. ja nüüd eh, äh, Matseera ja eh, Muscatini ütlesid, et nemad on ära läinud, kuigi nad tahtsid kõneleda ja nüüd me oleme jõudnud olukorda, olukorra juurde Haitis ja härra Duval. aitäh, proua president, need meist, eh, kes nägid seda kohutavat olukorda ja hävingut Haitis äh, oleme kõik ühel meelel, et oli täiesti õige, et vabaühendused ning rahvusvaheline üldsus pani seljad kokku ning asus lahendama probleemi koha peal, ehitades üles varjupaiku, aidates toidu mm, tekkida nii ja vee ja muuga. aga nüüd, kui aasta on möödas, siis me näeme, et et, et endiselt hiitilased mm, ehitavad üles oma maad äh, Eh, lihtsalt eh, kirga labida ja käruga. Eh, ning küsimuse all on ka maa omandi küsimus ning me peame jätkuvalt tegema jõupingutusi üheskoos selleks, et probleem lahendada. üks probleem, mis on lahendamata, on erasektori roll. pikemas perspektiivis, kui me tahame probleeme lahendada, siis äh, lühikeses perspektiivis oli küll õige, et me kaasasime vabaühendused, aga pikas perspektiivis tuleb kaasata ka erasektor. härra Teeva, palun. aitäh, president. viis protsenti Haiti ähm, nii-öelda hävingu materjalist on ainult kõrvaldatud pärast maavärinat, miljonid on kodutud, üle kahesaja tuhande on, on surnud, tuhandeid, sadu tuhandeid on haavatud ning eh, ümber asustatud. miks see kõik on endiselt nii? miks ainult viis protsenti mm, hävinud eh, eh, varsti on ainult ära kor-, koristatud mm, kes siis peaks ära koristama kas vabaühendused oma mm, ämbrite ja labidatega, ei, seda on võimalik kõrvaldada ainult raskeseadmetega, mida on olemas ainult ühte liiki inimestel, see on sõjaväelastel, lennuväel, maaväel, mereväel, aga mis sai, kui merevägi, maavägi ja õhuvägi tuli appi parlamendi ja kõik karjusid ja käsksid neil lahkuda Haitit. ja nad lahkusid. ja nüüd on kogu see maa jäetud maha, nii nagu ta seal oli, terveks aastaks. tegemist on poliitiliselt häbiväärse juhtumiga, et poliitilist vastutust ei ole võetud ning keegi ei võta vastutust selle katastroofi eest, mina sean selle vastutuse eh, selle parlamendi vasakpoolsete mm, kanda. aitäh ja nüüd jõuame viimase küsimuse juurde, milleks on sõnavabaduse rikkumine, diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel Leedus. härra Takula, palun. aitäh, proua president. mis puudutab Haitit, siis tahaksin ka paar sõna selle kohta öelda. oluline on tõdeda, et ähm, koordineerimises oli probleeme. koordineerimist tuleb parandada ja teha seda nii, et äh, protsessid kiirenevad, nagu kolleeg Diiva juba ütles, sellel olukorral on ka poliitiline taust ja see ei ole mitte ühegi partei huvides, et äh, jätkataks nii nagu senini. tuleb äh, äh, tegutseda palju kiiremini kui eelmisel aastal. me peame pakkuma suunatud av-, su-, suunatud abi. ja kui vaadata asja kodaniku tasandilt, siis tuleb öelda, et tõesti ei ole suurt midagi ära tehtud. paljud kristlikud organisatsioonid on äh, üritanud olukorda parandada, on üritanud äh, inimesi nende igapäevaelus aidata ja seda tuleb ka tunnustada. Neid tuleb toetada, aga meil on vaja ka paremat, äh, paremini koordineeritud Euroopa abi, paremaid meetmeid äh, ÜRO poolt. aitäh, nüüd läheme siis edasi sõnavabaduse rikkumise juurde Leedus ja kõigepealt saab sõna härra Van Dalen Litouwen is een soevereine lidstaat. president, Liidu, Leedu on suveräänne liikmesriik ja selle maa parlament praegusel hetkel eh, arutab uusi ettepanekuid, eh, mis puudutab seksuaalse sättumise käsitlemist meedias. ja eh, siin mängib oma rolli ka avalik demokraatia, kahel korral on president niisuguse seaduse tagasi lükanud, nüüd on äh, alanud arutelu. Euroopa Parlament on võtnud väga äh, sõnakalt sõna sellel teemal. kui asi puudutab nüüd moraalset kompassi, siis äh, parlament on võtnud endale just nimelt selle rolli ja selle kohta esitanud ka resolutsiooni. parlamendi eh, nii-öelda kõrged preestrid on eh, igatahes täie jõuga eh, suunanud oma tegevuse Leedu vastu. järgmisena härra Mikolajtšik. õigus nõustuda riigisiseste meetmetega mm, on liikmesriigi õigus ja, ja me ei saa piirata suveräänse riigi sellist õigust, Leedul on see õigus ja Euroopa Liidu kontekstis loomulikult on vajalik meelde tuletada, et eh, seksuaalse sättumuse õigus on äh, riigi perekonnaõiguse küsimus ja Euroopa Liidul ei ole siin pädevust. perekonnakaitse ehk laste kasvatamise küsimused ja nende tuleviku tagamine äh, tuleb tagada mittediskrimineerival viisil, lapsi tuleb kaitsta äh, kahjuliku teabe eest ja Euroopa Parlament hiljuti leppis kokku, et objektiivs, objektiivse teabe ähm, muutmine võib olla selline tegur, mis negatiivselt mõjutab laste arengut. lastel on õigus olla kaitstud teatud liiki informatsiooni eest äh, nende enda arengu huvides. härra Landsbergis, palun. aitäh, proua president äh, dokument, eh, mis on vastu võetud, eh, mm, ei sisalda väga olulist osa, eh, mis, mida mina tahtsin muudatusettepaneku kaudu sisse viia, millest oleks see, et seal hulgas, kui sekkutakse riigi parlamendi töös varases etapis ükskõik milliste seaduseelnõude osas on vastuolus liikmesriigi suveräänsuse põhimõtetega, lähimuspõhimõtetega ning sellega seab ohtu Euroopa Parlamendi rolli, mis on üha enam liikumas vanade nõukogude tavade juurde. ja võiks öelda veel et ettekääne sellise resolutsiooni tegemisel oli vaid üks ähm, paranduseelnõu, mille pakkus välja äh, äh, Rahvusparlamendi liige, ehkki üks muudatusettepanek, ma rõhutan seda. ja see, et Euroopa Parlament äh, sellise dokumendi vastu võttis, väljendas nii-öelda mitmust kuuel, kuuel korral äh, viidati eh, väidetavatele halbadele muudatusettepanekutele. resolutsiooni pealkiri on juba absurdne, see räägib rikkumisest. härra Landsbergis, president, peatab siiski ühe parlamendisaadiku eh, ettepanek ei tähenda seda, et kogu parlamenti peaks süüdistama rikkumises. see näitab, kuivõrd madala kvaliteediga on olnud redaktsiooniline töö, mitte ei näita seda, et need, kes on eh, eelnõu koostanud, dokumendi koostanud, oleksid teinud halba tööd. Ehm, nad oleksid võinud teha koostööd ja seetõttu ma hääletasin ka resolutsiooni vastu. aitäh ja lõpetuseks saab sõna härra Hanna, me kõik ju tahame lõunale ka lõpuks minna, jah, aitäh, asepresident, juba aastakümneid Euroopa Liidu liikmesriigid on eh, astunud eh, suuri samme selleks, et tagada eh, võrdsed võimalused ja õigused kõikidele kodanikele ja ma loodan, et et ükski liikmesriik ei tee siin vähikäiku seksuaalse sättumuse teemal, ma, ma loodan, et see ei ole nii, nii nagu härra Landsbergis meile meelde tuletas ja ja, ja nagu varem öeldi, et tegemist on ettepanekuga, tegemist ei ole seadusandlik, seadusloomelise resolutsiooniga. me ise, nagu te mäletate, pidasime arutelusid selle osas, meil olid omad, omad argumendid ja, ja, ja ma, ma olin kohe algusest peale selle vastu Äh, äh, lõige kakskümmend seitse vastu ja täiesti äh, ebaõige on kasutada seadust sellise mehhanismina, nagu, mille osas me ütleme, et me oleme asja poolt või mitte. see puudutas kas või näiteks jahinduse keeldu. meil võivad siin kojas olla väga tugevad ideed näiteks abordi küsimustes, aga need on sellised äh, Äh, tundlikud küsimused, mis tuleb paika panna iga liikmesriigi siseriiklike mehhanismide kaudu ja me peame tõesti tunnustama siin äh, demokraatlikke õigusi kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis ja parlamentide, rahvusparlamentide ülemusel. aitäh teile ja nüüd on meie istungjärk peatatud kuni kella kolmeni ja palju tänu ka tõlkidele, et äh, olite koos meiega